Fritz dopo. Buongiorno kolleeg ja e kolleeg. tere, kolleegid. härra Mauro soovis sõna No, no, it's this one. This one. Grazie, signor president. suur tänu, härra president. võtan sõna vastavalt meie kodukorja artiklile sada kuuskümmend kolm. Brasiilia ülemkohus keeldus Cesar Battisti väljasaatmisest. aga ma tahaksin väljendada kahetsust selle üle ja sooviks, et Euroopa Parlamendi president väljendaks kogu parlamendi kahetsust parlamendi ametivõimude ees, samuti on oluline nende ohvritega olla solidaarne, kes on õiglust ja õigust ootanud juba kolmkümmend aastat. suur tänu, härra Mauro. et te rõhutasite seda punkti see teema on meil nüüd ammendatud, tegelikult ju tõesti äh, tunneme me suurt kibedust selle otsuse üle ja ainus, mida ma teha saan, on äh, üle korrata seda, mida Euroopa Parlament juba on kaks korda varem väljendanud. Läheme nüüd edasi äh, ning püüame siis Brasiilia ametivõimudele ka oma nördimust teatavaks teha. proua Ronsuli, suur, suur tänu, võtan ainult mõne sekundi, tahaksin oma kolleegi õnnitleda, ta on just emaks saanud, tahaksin kõiki emasid tervitada ja tulevasi emasid siin parlamendis, sellepärast et see toob ainult head ja kasu, eh, need parlamendiliikmed saavad ainult head parlamendiliikmed olla, see annab meile lootust, aga kuulake, ma tahaksin teile siiski südamele panna, et eh, olgem tõsised, sellepärast et eh, viimastel päevadel oleme me kahjuks kuulnud seda, et parlament ei ole lasteaed. ja isegi hullemaid väljaütlemisi äh, ja äh, samas tuleb rõhutada, et töö ja pereelu tuleb ühitada äh, ning mulle tunduvad sellised väljaütlemised absurdsetena, iseäranis, kui naised sellest räägivad. Bene, procediamo Procediamo all'ordine del giorno. väga hea, läheme nüüd edasi, meil on ju päevakord, aga enne kui me hääletama asume, on mul ka mõned teated teile. kõigepealt eh, kirjalik deklaratsioon null null seitse kaks tuhat üksteist, mille esitas härra Papastamkos eh,